CESAC asendab äh, Andrei Dudat äh, alates üheteistkümnendast juunist kahe tuhande viieteistkümnendast aastast. parlament äh, võtab arvesse, võtab teadmiseks selle valimise, härra CESAC-i valimise, tervitan uut kolleegi ja ütlen, et tal on täielikud õigused Euroopa Parlamendis vastavalt meie kodukorrale. a seguito delle dimissioni pärast seda, kui härra Emmanuel Glesos on lahkunud Euroopa Parlamendist, on tema koht vaba alates kaheksandast juulist kaks tuhat viisteist vastavalt kodukorrale ja me anname teada vastavale riiklikule pädevale asutusele sellest pärast äh, Marit Paulseni lahkumist äh, võtab parlament teadmiseks, et tema koht on vaba alates kolmekümnendast septembrist kaks tuhat viisteist vastavalt kodukorrale ja anname sellest teada vastavale pädevale asutusele annan teile lisaks teada, et äh, juurikomisjon oma koosoleku kuueteistkümnenda juuli kaks tuhat viisteist